palun istuge oma kohtadele. Er. meine sehr geehrten damen und herren ich darf sie bitten platz zu daamid ja härrad palun võtke istet nii et me saaksime me oma tööga jätkata kirjalik deklaratsioon nelikümmend üheksa kaks tuhat üksteist, mis puudutab äh, selle, seda, et maksimum kaheksa tundi fikseeritakse lo äh, loomade tapamajja viimiseks Euroopa Liidus. Jörgensen, Lange, Potš, Lüüter ja Zanoni äh, esitasid selle kirjaliku deklaratsiooni ja sellel on nüüd enamus saavutatud ja vastavalt reeglile sada kakskümmend kolm edastatakse see adressaatidele ning see tuleb protokolli koos äh, allakirjutanute nimedega, see on äh, lisana selle ko kohtumise protokollile. annan sõna härra Schlüterile. aitäh, härra president. tegemist on Dan Jörgenseni, Pavel Poki, Ester De Lange, Andres Anoni ja minu ühistööga, tegime siin tööd tublid teed selle, kelle tahaksin tänada kõiki, kes on selle allkirjastanud. komisjon ütles kaheksa aastat tagasi parlamendile, et me saame vähendada äh, transpordiaega, looge selleks poliitiline surve, nüüd on parlament seda teinud, miljon inimest on allkirjastanud selle algatuse, mille tegi Dan Jörgensen ja teised, miljon kodanikku, rohkem kui pooled parlamendis ning mitmes äh, ministrid, nüüd komisjon on poliitiline surve teil, palun andke meile see seadus. aitäh! härra Jürgenson. aitäh, härra president. kaks volinikku on siin kojas olnud ja öelnud, et nüüd tuleb ettepanek siin valdkonnas uueks seadusandlikuks tekstiks, me, meil on seda kaks korda lubatud, aga seda me pole veel näinud, nüüd on rohkem kui miljon kodanikku nõudnud uut seadust, meie siin kojas oleme öelnud, et me tahame seda seadust, komisjon ei saa nüüd küll kindlasti enam venitada. aitäh, härra Jürgenson! kirjalik deklaratsioon viiskümmend aastast kaks tuhat üksteist, mille esitasid Piine, Vatat, Montaldo, Teeva, Mauro ja Takula ja see puudutab